tulemusest ma hea meelega kuulan teie ideid ka tulevikus ja seepärast minupoolne ettepanek, et me teeksime ka edaspidi tihedat koostööd. kallid kolleegid, asepresidentide valimine on ka tulemas ja minu ettepanek on, et tähtaeg kandidatuuri esitamiseks oleks kaheksateist kolmkümmend täna õhtupoolikul ja kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis kinnitame selle tähtaja ära. presidendi äh, ameti üleandmine toimub Louis Wise'i hoones null null üks, mitte null null seitse ja see on ka kaheksateist kolmkümmend, see on see aeg, kui peate esitama ka oma kandidatuurid. nii et praeguseks katkestame ja jätkub istung kaheksateist kolmkümmend.